ootame homme, kui parlament eh, hääletada ühtselt ja eh, saata selge signaal kõigile osapooltele, aitäh! Señora Liotard, con esta intervención cerramos el debate y la votación correspondiente tendrá lugar mañana al mediodía. aitäh, hääletamine on homme kell kaksteist. järgmine päevakorrapunkt on härra Kraameri raport mis käsitleb tööstusheiteid, saastuse kompleksset vältimist ja kontrollimist, tegemist on uuesti sõnastatud dokumendiga. meil on siin nüüd kohal komisjoni esindamas volinik Potočnik. alustame selle päevakorrapunkti arutelu, sõna saab raportöör Hälla Kraamer. härra Kraamer, teil on sissejuhatavalt sõna neljaks minutiks ja pärast kaheks minutiks, palun. suur aitäh, see arutelu on küll väga ebaõnnestunud aeg selle arutelu läbiviimiseks, ma oleks kangesti tahtnud vaadata, kuidas eh, hollandlased võidavad, isegi siis, kui see oleks nende viimane võit maailmameistrivõistlustel. härra volinik, härra president, täna ja homme me sõlmime seadusandliku paketi, mille kallal oleme töötanud mitu viimast aastat. tänu uue Euroopa Liidu lepingu jõustumisele pidime veel selle teksti kohandama, kuid kui ma täna neid dokumente vaatan, seda paketti tervikuna, siis on tegemist paketiga, mida tegelikult võib kahe käega toetada, on loomulikult momente, milles me kõik üksmeelel ei ole. esiteks see, mis puudutab tööstusrajatiste keskkonnanõudeid, on väga oluline, et me uued tehnoloogiad Euroopas senisest paremini rakendaksime, ent samas me kirjutaksime sellesse dokumenti sisse ka erandivõimalused see annaks Euroopa Komisjonile võimaluse senisest järjekindlamalt ja paremini eh, tagada aastaks kaks tuhat kuusteist eh, senisest parema eh, ja kaasaegsema tehnika kasutamine. ja teiseks tahan öelda, et mulle on korduvalt räägitud, et parima võimaliku tehnika kasutamine on mõistusevastaselt kallis ja see ei tule kõnegi alla majanduskriisi tingimustes. kuid olen ise pärit endise Saksa demokraatlikust vabariigist, praeguselt siis uute liidumaade aladelt ja ma pean teile tunnistama, et meie Saksa TV-s magasime lihtsalt aastakümneid uue tehnoloogia kasutuselevõtu maha. uue tehnoloogia kasutamine on tegelikult tööstuse eksistentsi alus. ja, ja seetõttu ja mitte ainult seda, lisaks sellele, et see uus tehnoloogia kasutusele võetakse, tagab see ka tööstusheitmete vähendamise nüüd, kui me räägime nüüd direktiivi teisest osast, see puudutab ähm, jäätmepõletustehaseid, see punkt on jäänud äh, selliseks, mille osas me pole täielikult üksmeelt jõudnud saavutada, see puudutab äh, aga neid kõrgeid sihte, mille oleme seadnud, seadnud aastaks kakskümmend kakskümmend ja õhureostust, aga samas kui me seda sihti silma ees peame, eh, siis me peaksime aru saama, et kui me püstitame endale kõrgeid eesmärke, siis on alati kõik nagu eh, nõus ja tulevad nagu järgi, aga kui siis, kui me jõuame sellesse punkti, et nende kõrgete eesmärkide saavutamise nimeks tuleks nagu midagi ära teha, siis hakatakse leidma põhjusi, miks ühte või teist asja teha ei saa. täpselt sama probleemiga puutume ka kokku äh, jäätmepõletustehase ja jäätmete kuuspõletustehaste küsimuses. jäätmepõletustehasteks on eeskätt äh, soojuselektrijaamad. selline on tehnika viimane tase, mis on äh, teostatav konkurentsitingimustes, lähtudes sellest, millised tehnoloogilised lahendused praegu olemas on ma tahaksin teid kõiki julgustada, eh, toetada mm, selles raportis ära toodud seisukohti ja seda uut vastuvõetavat paketti. tahan tänada kõiki kolleege selle eest, et nad viimased kaks aastat on teinud minuga efektiivset koostööd, suur aitäh! aitäh! ma väga vabandan, et me peame täna siin äh, istuma, aga homme on meil mõlemal, arvestage sellega, vaba õhtu, et jalgpalli vaadata. Mr Chairman, honourable members of European Parliament uh,, dear uh... härra president, Euroopa Parlamendi liikmed, kallis raportöör, tere õhtust kõigile! kuna ka mina olen spordifänn, siis uh, jagan teie seisukohta, aga nüüd Holland juhib mugavalt kolm-üks. ja see on ju hea uudis. aga täna arutatava ettepaneku puhul äh, on hea siin seista, me seisame kogu, see oli tööstusheidete kokkuleppe lävel, mis tähendaks seda, et Euroopa Liit vähendaks äh, heiteid kõvasti ja see oleks vastavuses ka meie keskkonnaeesmärkidega. samal ajal annab see võimaluse ökoinnovatsiooniks, see to-, toetab jätkusuutlikult tootmismeetmeid eh, meie majanduse olulites, olulistes sektorites. aga me ei oleks siia jõudnud, eh, kui Euroopa Parlament ei oleks selles olulises küsimuses teinud kõva tööd. niisiis tahan tänada ja õnnitleda raportööri härra Holger Kramerit ja ka keskkonnakomisjoni nende suurepärase töö eest, eh, mida nad on teinud eh, tööstusheidete direktiivi ettepaneku osas. see direktiiv eh, on oluline samm edasi tööstusheitete kontrolli osas Euroopa Liidus. hetkel oleme olukorras, kus tööstusheited moodustavad üle kaheksakümne protsendi süsinikdioksiidi osast üle kolmekümne protsendi äh, tolmust ja üle neljakümne protsendi äh, lämmastikuoksüüdidest. me peame tuvastama äh, võimalike tehnoloogiate kasutamine peab olema mitmekesine, seetõttu on selge, et staatus quo ei ole piisav mitte ainult keskkonna kaitsmise seisukohast, vaid ka äh, konkurentsimoonutuste seisukohast. kahe seadusandluse võtmeelemendi tugevdamine, paremate tehnoloogiate rakendamine reeglina ja e, ülevaadatud heitelimiidid e, suuremates sektorites on äärmiselt vajalik ja mul on hea meel näha, et e, parlament jagab seda seisukohta. tegevus siin kindlustab, et tööstusinstallatsioonid täidavad Euroopa kõrgeid keskkonnastandardeid ja kaitsevad meie kodanike tervist ja heaolu. see annab meile võimaluse ka ökoinnovatsiooni stimuleerimiseks. Euroopa Parlamendi töö, nagu me juba mainisime, on olnud võtmetähtsusega eh, selleks, et saavutada kokkulepe, mis eh, sisaldab eh, komisjoni seisukoha keskkonna integriteedi ja institutsiooni protsessis on see tundunud korduvalt saavutamatu selle direktiivi osas hääletamisega saab parlament nüüd näidata, kui pühendunud ta on tööstusheitjate vähendamise, vähendamise eesmärkidele. Euroopa Komisjon on nõus kompromisspaketiga ja tegemist on kompromissiga, selleks et me saaksime selle direktiivi osas teises, teisel lugemisel saavutada kokkuleppe ja ma julgustaksin parlamenti sama seisukohta võt-, võtma. aitäh! aitäh, härra volinik! nüüd äh, jätkame fraktsioonide nimel kõnelejatega. ja esimesena annan sõna proua Kartiinile, kes räägib Rahvapartei nimel ja teil on kaks minutit kõneaega. suur aitäh, härra president. tahtsin äh, õnnitleda meie raportööri er, härra Kraamerit, sest tõesti oleme saavutanud siin tulemuse ja tahame kindlalt teada, kuhu me nüüd jätkame. tegemist oli üsna riskantse katsega saavutada lepitust, aga kuulasin nüüd ära, mida ütles härra volinik, kõigile on selge, et äh, meie ees on siin äärmiselt äh, kom-, keerukas töövaldkond ja minnes tagasi aastasse üheksakümmend kuus, tegemist on viienda märkimismäärse muudatusega tööstusheitjate direktiivi. ja see iseenesest ütleb väga palju juba selle kohta, millised on selle seadusandluse puudused. tahaksin teile meenutada, et uued liikmesriigid, kes on kelle tähelepanu on pööratud äh, sellele, et nad ei ole piisavalt tegutsenud. see tähendab seda, et paljud inimesed äh, üle poliitilise spektri erinevatest institutsioonidest, erinevatest riikidest pidid kokku tulema, pidime äh, vaatama, millised on need meie keerukad valikud, aga siin täna õhtul saan ma öelda selgelt, et äh, minu seisukohalt oleme me saavutanud parima võimaliku tulemi siin. me oleme kaitsnud konkurentsi, keskkonda, tööstuspoliitikat, Euroopa töökohti. ühest küljest on meil siin direktiiv, mis paneb paika kohustused, mis on kõigil liikmesriikidel, aga siin on ka teatud paindlikkus, mis on samuti vajalik. ma väga loodan, et see ümbersõnastus äh, tähendab seda, et koheselt vähenevad halduskulud, loodetavasti pikas perspektiivis tugevad, tugevdab ta ka Euroopa tööstust. suur aitäh ja nüüd äh, sotsialistide demokraatide nimel annan sõna kolmeks sõnaks proua Ulfskogile. Eh, herr talman, jag vill börja med att eh, tacka Holger Kramer för att aitäh! kõigepealt tahaksin tänada Holger Kraamerit kogu selle töö ja ettepanekute eest, sest töö selle direktiivi kallal on olnud erakordselt tähtis. see direktiiv hõlmab enam kui viitkümmend tuhat tööstusrajatist, ent samas mitte ainult nende tegevust, vaid ka nende tööstusheitmeid minu arvates tehtud ettepanekud kujutavad endast liikumist eesmärgi poole, mille oleme endale seadnud. ma leian, et võib-olla seni oleme lubanud liiga palju erandeid. ja tänu sellele paiskub õhku järjest rohkem väävlit, lämmastikku ja tolmu ja ma saan aru, et niisuguste erandite lubamisel olid nõukogus ilmselt konservatiivid ülekaalus, kui niisugune otsus vastu võeti, kuid ma eh, tahan kinnitada, et meie fraktsioon hääletab homme selle raporti poolt. ma tahaksin aga rõhutada, et need erandid, mida siiski sel, nüüd selle dokumendiga lubatakse, oleksid tõesti erandid, mis on eh, täiel määral põhjendatud ja et keegi ei kuritarvitaks õigust erandit saada. Nüüd, kui me räägime BREF dokumentidest, need on erakordselt olulised selleks, et kõik tööstusettevõtted ja rajatised saaksid parima võimaliku tehnika toimimise kaudu võrdlusaluse äh, Äh, ja et nad saaksid regulaarselt ka ise jälgida, milline on ühe või teise tööstuskäitise keskkonnasaaste määr. Äh, ja seda kõike tingimustes, et ei tekiks kaudset konkurentsimoonutust. meie jaoks on oluline ka see, et me suudame tagada äh, töökohtade säilimise, kuivõrd need äh, tööstuskäitised on ettevõtted, kus on tööl väga palju inimesi. ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Davis, palun. Holger Klammer ja mina ei ole alati nõus, kui asi puudutab keskkonnaseadusandlust ja seda, kuidas seda peaks rakendama, aga selle meetme osas ma arvan, et äh, meie arvamused on väga lähedased, hoolimata sellest, et paljud argumendid, mille ta on esitanud oma kolleegidele, on olnud natsionalistlikud, ehk siis ta on väitnud, et mis puudutab seda seadusandlust, siis Saksamaa on seda tõhusalt äh, või tõhusamalt rakendanud kui ükski teine liikmesriik, kaasa arvatud minu oma. ja Äh, sellega on Saksamaale tekkinud konkurentsi mõttes äh, ebavõrdne positsioon. seda argumenti võiks muidugi paljude keskkonnaseadusandluse aspektidele ra rakendada. see peab olema, siin peab olema võrdne mänguvõli, see seadusandlus, mida me kehtestame, peab kehtima Euroopas igal pool võrdselt. kui me tahame kaitsta keskkonda, kui me tahame kindlustada, et teatud riigid ei saa konkurentsieelist sellega, et nad ei investeeri vajalikesse äh, parandustesse, et see oleks võimalik. küsimus on nüüd selles, me siin oleme selle seadusandluse uuesti sõnastanud, me ei ole seda küll noh, võib-olla kergemaks muutnud, aga äh, siin on see meede, mida liikmesriigid ei ole rakendanud, liikmesriigid on lihtsalt siit pääsenud, minu liikmesriik, Ühendkuningriik on ära pääsenud, ta ei ole teinud seda, mida tegi Saksamaa, nii et paluksin, et volinik oma vastuses ütles sel-, ütleks meile selgeks, ja ametlikult, mis on siin selles uues seadusandluses, mis kindlustaks, et liikmesriigid ka tegelikult äh, teevad seda, mida nad peavad tegema? aitäh, härra Davis ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel härra Eickhout, kolm minutit. Dank u wel, voorzitter. Um, ik zal het iets korter houden, want op dit moment speelt Nederland. Aitäh ma tahaks äh, hästi lühidalt rääkida, me mängime küll endiselt Uruguayga ja seis on juba kolm-üks, aga ma tahaksin siiski paar sõna öelda, sest ma tahaksin ära näha mängu lõpu. tahan rõhutada, et tegemist on erakordselt oluliselt tähtsa direktiiviga, sest see tagab Euroopa keskkonna saastamise vähendamise. mul on väga hea meel, et kolleeg Davis kritiseeris just praegu oma riigi valitsust, sest see just ongi selle direktiivi rakendamise juures kõige olulisem moment, nimelt see, et kõik tõepoolest äh, vastu võetud otsuseid ka täidaksid. muidu on nii, et ühed saastavad äh, äh, ja teised itsitavad pihku seetõttu ma rõhutan, on erakordselt oluline, et kõik öö, oma kohustusi täidaksid. jah, Saksamaa on tõepoolest väga rangelt kehtestatud reeglid ellu viinud, nüüd tuleb tagada, et neid täidetaks kogu Euroopa Liidus tervikuna. ja selle juures tuleb ka meelde, meelde tuletada, et nõukogus on Ühendkuningriik alailma kõrvale põigelnud ja vastu põigelnud, kui on olnud juttu selle direktiivi rakendamisest praktikas. me peame tagama et eh, sööl töötavad soojuselektrijaamad Ühendkuningriigis või näiteks ka Itaalias tõepoolest täidaksid neid norme, mille oleme vastu võtnud. meie toetame seda reeglistikku, kuid me tõesti tahaksime me kõik tahaksime, et me ühiselt ühiste jõupingutustega suudaksime tagada selle elluviimise ega pööraks vähimatki tähelepanu üksikute nutule ja halale, kes püüavad eh, selle direktiivi eh, täitmisest kõrvale hiilida, ainult siis, kui kõikid liikmesriigid täidavad ühtsel määral vastu võetud reeglistikku, suudame me saavutada oma eesmärki. tänan, lähen nüüd kohe jalgpalli edasi vaatama suur aitäh, lugupeetud kolleeg. nüüd annan sõna kolleeg Cavananile um,. aitäh, härra president, loodan, et härra Ikauti pettumus seadusandluses äh, Äh, mida me täna arutame, äh, seda natuke leevendab äh, see suur võit, mille Holland on saavutanud, kasutades oma parimaid võimalikke jalgpallitehnikaid täna õhtuses mängus. kahjuks Inglismaas nii kaugele ei jõudnud. aga nüüd jätkates ja selle debati teemaga, kõigepealt avaldaksin tänu Holger Krammeri töö eest tegemist oli äärmiselt keeruka, pika seadusandlusega ja ta kaasas kõik poliitilised fraktsioonid, kõik erinevad arvamused siia debatti ja lõppkokkuvõttes jõudsime me minu arvates sellise vastuvõetava kompromissini. keegi ei saanud seda, mis nad tegelikult tahtsid, võib-olla Euroopa seadus ongi, ongi selline, aga see on suur sigadus, keegi ei ole rahul, liikmesriigid kindlasti ei ole rahul, ma loodan, et härra Eichhauti pettumus hiljem saab veidi leevendust, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes on tulemus üsna hea. kompromissid, milleni me jõudsime, minu arvates hea tasakaal äh, Äh, ühelt küljelt keskkonnakaitse ja teiselt poolt minu arvates nende mõistlike murede osas, mis on teatud liikmesriikidele, et äh, kui me suur-, sunnime paljusid äh, söeelektrijaamu varakult sulgema, siis oleks see tegelikult halb keskkonnale, sest millega me asendame siis selle energia, mida seal toodetakse. ja meil on sellised direktiivid, seadusandlused töös, mis takistaks selle, et liiga paljud söeelektrijaamad liiga varakult ei suletaks ja kõige selle eest peab lõpuks keegi ka maksma ja päeva lõpuks on ju see alati tarbija, Euroopas on praegu majanduslangus ja me peame olema väga ettevaatlikud, et tasakaal keskkonnakaitse ja kulukate paranduste vahel oleks õige. aitäh, härra Kalanen! järgmiseks äh, kuue fraktsiooni nimel annan sõna härra Ferreirale. E daamid ja härrad lugupeetud kolleegid. uus direktiiv on ambitsioonikas ja ta seab tööstusrajatistele raamistiku, mis aitab tagada keskkonna ohutust ja tööstusheitmete õhku paiskamise vähenemist. mis puudutab üksikuid kahjulikke aineid, siis on oluline, et nende piirväärtustest kinni peetaks ja selle tagamiseks rakendataks parimat võimalikku tehnikat. sest selleks, et kaitsta tervist ja keskkonda, on meil vaja tootmisprotsesse, mis tõepoolest kaasaegse tehnogeenses maailmas äh, järgivad parimaid võimalikke tehnoloogiaid selleks, et väävli, lämmastiku ja tolmu õhku paiskamine oleks võimalikult väike. me peame oma otsustes järgima, et kehtestatud reeglid oleksid õiglased ja tagaksid keskkonnakaitse. kui me nüüd äh, räägime äh, saastekvootidega kauplemises, siis mulle tundub, et me peaksime täiendavaid, meil on vaja täiendavaid ähm, saasteaineid äh, kaubeldavate ainete nimistusse lülitada, eeskätt pean ma silmas väävlit. kui me suudame ühiste jõupingutustega keskkonnasaastet vähendada, Eh, siis me suudame edasi minna vaatamata sellele, et erinevate liikmesriikide eeldused seda teha on väga erinevad. eriti kui silmas pidada erinevate tootmisprotsessides kasutatavat erinevat tehnoloogiat ma äh, leian, et käesoleva direktiivi puhul nähakse ette tegelikult erandeid mis mitte alati minu meelest ei saa olla põhjendatud. Äh, me ei, niisu-, kui me hakkame niisuguseid erandeid ikka ja jälle lisama, siis me küll oma äh, elanikkonna terviseohutuse eesmärke saavutada ei suuda ja selle asemel jätkame keskkonna saastamisega. me tahame äh, Äh, et kasvuhoonegaase oleks vähe, ent samas me soovime, et äh, parima äh, võimaliku tehnika alusel ettevõtted oleksid suutelised ennast moderniseerima. minu meelest on põhimõttelise tähtsusega see, et me toetaksime teaduse ja tehnoloogia arengut selleks, et parim võimalik tehnoloogia oleks kättesaadav kõigile viimasena saab selles diskussioonivooru sõna äh, kolleeg Rossi. aitäh, härra president, kolleegid, seadusandlus, mis on täna siin meie ees, on ilmselt üks olulisemaid kogu selle parlamendi ametiaja jooksul see tekst, mis käis läbi komisjoni, läks sealt edasi sõltumatult sellest, et Lega Nordi delegatsioon oli selle vastu hääletusel, sest et meie seisukoht äh, tehaste milline on meie seisukoht tehaste ja sealse ümberkäitlemisega ja selle tak-, pärast seda on äh, tehtud märkimisväärseid muudatusi paremuse poole, jah, tööstus peab olema ettevaatlik, äh, mis puudutab teda ümbritsevat keskkonda, aga me ei peaks äh, Äh, siin siiski liiga rängalt käituma Euroopa tööstusega, äh, keskkonna äh, võimekuse parandamine ei tohiks tähendada seda, et me lõpuks nad ikkagi sulgeme, see tähendaks seda, et tõusvate majandustega riigid, kus keskkonnastandardid on õhukesed, kui nad üldse eksisteerivad, me näiteks hiljuti oleme kuulnud, et Hiina äh, Äh, on teinud hiljuti seisukohavõtte oma sõltuvusest äh, selle kohta söest, energiasegust ja nii edasi. ettevõtete sulgemine Euroopas, nende viimine Euroopast välja ei aita küll mitte kedagi. suur aitäh! nüüd jätkame selle debati osaga, kus äh, kõnelejad võtavad sõna iseenda nimel ja kõigepealt annan sõna härra Skilakakisele kaheks minutiks suur aitäh, härra president, daamid ja härrad. nõukoguga saavutatud kompromiss, mille osas me homme hakkame hääletama, on äärmiselt oluline, mis puudutab äh, tööstusheiteid Euroopas, nii et äh, ma arvan, et õiguslikust seisukohast äh, on tegu edulooga ajal, kui meil on äärmiselt olulised keskkonnaväljakutsed ja majanduskriis, nii et ma arvan, et tegemist on tasakaalustatud lähenemisega. meil on siin riiklikud kohanemiskavad, mis on nende tehaste jaoks olulised. kui me vaatame, milline on olukord Kreekas, siis eh, seal on asju kohandatud nii, et eh, mõjutada on saanud tuhanded töökohad samas on siiski oluline meeles pidada, kus on kulutatud neid miljoneid eurosid nende tehaste moderniseerimisele, mida sellega tegelikult saavutatakse. nii et nagu ma ütlesin, majanduskulu on siin tohutult suur. vaadates näiteks elektriturgu, siis ei saa siin ilmselt midagi eriti uut öelda. niisiis kui me tahame kohandada siin meetmeid, mis kahjuks on äärmiselt ühepoolsed, siis on sellel meeletu kulu öö, regionaalsest seisukohast. ja see puudutab öö, ka ülejäänud energiatulgu. nii et öö, keskkonnaaspektide parandamise seisukohalt on meil vaja tegutseda küll kiiresti, me peame vaatama seda tegelikku olukorda, mis igas liikmesriigis on ja üritama teha seda nii väikse majanduskuluga kui võimalik. niisiis äh, ausalt öeldes see, see kompromiss, mille me saavutanud oleme, on rahuldust pakkuv, aitäh. suur aitäh ja järgmiseks äh, härra Lainen, poolteist minutit. jah, tänke. aitäh, härra esimees volinik Potočnik täitis, tänas parlamenti, et olime nii järjekindlad äh, selle paketi ettevalmistamisel ja selle eest, et me andsime äh, sellesse oma panuse, kuivõrd tegemist on suure sammuga edasi. seejuures äh, on selge, et tuleb tänada eeskätt äh, raportöör Kraamerit, aga ka variraportööre, kes äh, püüdsid saavutatud äh, eesmärki Euroopa keskkonna puhtus, sellele truuks jäid ja edasi tegutsesid. kui me räägime õhusaastest, kui me räägime väävlist, lämmastikuheitmetest ja nii edasi, siis selle direktiivi uuesti sõnastamisega saate teie, härra volinik, ka suurepärase töövahendi selleks, et äh, järjekindlalt järgida selle direktiivi punktide täitmist. Äh, neliteist aastat tagasi äh, võeti vastu selle direktiivi eelkäija uued liikmesriigid pole jõudnud teha kõike selle aja jooksul, aga vanad liikmesriikide puhul tekib tegelikult küsimus, mida nad kõik need aastad üldse teinud on, et nii palju asju on veel tegemata nad ootasid liiga kaua, kui aga teha oma tööd ära õigeaegselt, siis ei oleks selle, siis ei oleks selle direktiivi nõuete täitmisega kellegiga raskusi me peame selle juures ka arvestama, et eeskätt on oluline järgida eh, suurte põletustehaste tegevust ja mitte eh, näpuga rida ajada väikeste puhul. nii, järgmiseks saab sõna kolleeg Tošenovski. aitäh, oluline on säilitada survet, et vähendada heitmete taset sellistest ohtlikest tehastest. ma arvan, et äh, puhtalt äh, administratiivseisukohast äh, võib juhtuda, et avaldatakse survet teatud lahendusi siin kasutada ja meil tekib olukord, kus me hakkame sulgema teatud tehaseid ja ettevõtteid, mis oleks palju hullem variant kui see, et me natukene kulutame aega ja leiame parema lahenduse. aga kuidas saab avaldada survet niimoodi, et ettevõtted äh, jätkaksid tööd, samas aga oleks neil mingid stiimulid äh, otsida paremaid tehnoloogiaid? olin kuusteist aastat äh, linnapea sellise regiooni esimees, kellel oli äärmiselt keerukas äh, tööstuskoostis ja meie sees olid tihtipeale keerukad valikud. aitäh! Äh, proua Pietikäinen, kaks minutit. direktiivi tuotusia tiukamalt. Äh, tööstusjäätmete direktiiv seab ranged piirid nii lämmastiku kui süsiniku kui väävli eh, heitmetele ja see on oluline inimeste tervise ja keskkonna jaoks. selle direktiivi järel ei saa olukord olema kuigi hea. mitte üheski eh, Euroopa Liidu riigis. eriti kahju on mul sellest, et erandite hulk ja suurus jääb selles kompromissis nii suureks ja on mõttetu ette kujutada, et me teeme sellega teene tööstusele või meie konkurentsivõimele, kui tegelikult vastupidi, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eh, elluviimiseks peaksime pigem panustama rohelise kasvu, eh, rohelisele kasvule ja Kyoto nõuete täitmisele. teine seik, mis siin kurvastust tekitab, on see, et maapõue osas ei ole tööstusheitmeid ja pädevuse suhtes kuidagi suudetud edasi liikuda. ma äh, põuedirektiivi suhtes, arvestades olukorra keerulisust, võiksin muidugi teha kiireid ja tõhusaid äh, samme. kompromissis on aga hea, häid asju, eriti rahul olen, olen parima võimaliku tehnoloogia põhimõtte sissetoomise üle. kuigi Euroopa turvavõrgustikud, miinimumnõuete tasemed jääd, jäid vaid eh, hinnang, eh, soovituslikuks, aga oluliselt, olulisena tuleb mainida ka seda, et see direktiiv loomu eh, poolest takistab liikmesmaid loomast paremat seadusandlust ka kasvuhoonegaaside suhtes. loodetavasti direktiivi revisjon muutub ajakohaseks ja loodetavasti süsinikuheitmed muutuvad osaks keskkonnaseirest, sest see on õige ja tõhus viis keskkonna kaitseks, aitäh! aitäh, proua Pietikainen! ja nüüd poolteist minutit proua äh, härra Pavel Pokk. komisjon, kolleegid, rad bih suur aitäh, äh, härra president, volinik, kallid kolleegid. kõigepealt ma tahaksin tõesti väljendada omapoolset lugupidamist härra Kraamerile selle uskumatult hea töö eest, mis ta teinud on, eksperdina, aga ka läbirääkimiste pidajana, sest niivõrd äh, tasakaalustatud kompromissini jõudmine on üliinimlik pingutus. see ümbersõnastus harmoniseerib protseduure kogu Euroopa Liidus ning vähendab bürokraatia määra vähendades seda äh, haja äh, lähenemist, äh, mis siin on. meie riigis on teatud rühmad, mis ei ole kuigi õnnelikud loogi tulemustena, aga ma saan aru, et Euroopa Parlament ei saanud kõiki oma soovitusi läbi suruda, sellest hoolimata saime tugeva kompromissi, mis parandab euro-, äh, keskkonda ja mitte ainult Euroopas, riiklikud üleminekuplaanid ning erandid aeglustavad seda kaasajastamise protsessi. samas aga tähendab kogu majandusele see seda, et on võimalik kohene-, kohaneda mõistliku aja jooksul. ka need väited, mis puudutavad turvavõrgustikke, aga ma arvan, et Euroopa Komisjon vaatab piirväärtused üle ning loodetavasti suudame Euroopas välja töötada äh, reegleid õiges kontekstis ja teatud äh, paindlikkus peaks olema võimalik. minu arvates on oluline, et vastutust kantakse korrektsel moel. loomulikult asja määrab ära selle rakendamine. jah, suur aitäh kaheks minutiks, härra Soonik. aitäh. tööstusheitmete suhtes tuleb kehtestada rangemaid nõudeid. see ongi selle dokumendi eesmärk seda eesmärki soovime saavutada kogu Euroopa Liidu tasandil, sest see aitab tagada kogu Euroopa Liidu territooriumil senisest parema õhukvaliteedi. kui me räägime tööstuskäitiste saastest, siis me räägime eeskätt suurpõletustehastest, kuid me peame ausalt öeldes alati lähtuma sellest, et need suurpõletustehased on energeetika osaks ja meie riigis Poolas töötavad väga paljud soojuselektrijaamad just söel. seega oleks väga hea, kui liikmesriikidel oleks võimalus kehtestada siseriiklikke üleminekukavasid, eh, mis eh, annaksid võimaluse eh, tõepoolest ümber häälestuda riikides ja piirkondades, kus praegu direktiivis ette nähtud tähtaegadest kinnipidamine ei ole võimalik me peaksime püstitama endale eesmärke, mida on kõik liikmesriikide, riigid täitma suutli-, suutli-, suutlikud. täna viidati siin ka sellele, et terve rida liikmesriike pole oma äh, geograafilise asendi tõttu suutelisedki neid kehtestatud norme täitma aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Jerek. keskkonnakomisjon ei ole kasutanud mõistlikke kohanemismeetmeid, kui me võtame vastu härra Kraameri poolt välja pakutud pakutu, siis me ei saa tegelikult äh, neid reegleid kõikjal täita. meil Poolas oleks sellega suuri raskusi. see tähendaks seda, et terve rida tööstuskäitisi peaks Poolas oma tootmisvõimsust vähendama. me ei saaks rääkida tähtajast kaks tuhat kuusteist, aga kui me isegi räägime aastast kakskümmend kakskümmend, peaks nende tootmisvõimsus vähenema e, tegelikult e, poole võrra, niisuguse tootmismahu vähenemine seab meid ebavõrdsesse olukorda ja moonutab konkurentsi. suur aitäh! proua Süü, palun! E, aitäh, härra president! direktiivi reformi viimane kokkulepe tööstusheitmete kohta on enam kui vastuvõetav. ma olen väga tänulik, et taolise kompromissini jõuti. see viimane pakett sisaldab neid seisukohti, seisukohti, mida ma olen kol-, korduvalt kolleegidega Keskkonnakomisjonis kaitsnud. see tekst oli auahne, kuid realistlik seadusandlik akt. kõigepealt suutsime säilitada teatud paindlikkuse ettevõtete jaoks ja liikmesmaadele jätsime võimaluse anda erandeid, tervitan ka uut äh, versiooni, eriti poleemilist versiooni, mis tähendab seda, et me oleme natukene realistlikumad ja mõistlikumad teatud sektorite suhtes. saavutatud kompromiss tähendab seda, et seda on võimalik paremini seostada selle tekstiga ning võtta välja üsna mõttetu idee SO ja NOX-ide kvoodid turgudel negatiivse poole pealt, eriti mis puudutab pinnast, maapinna direktiiv on endiselt töötlemisel, see on oluline teema, kuid kahjuks vaid liikmesmaad tegelevad sellega oma seadusandluse raames. homme võtab Euroopa Parlament vastu selle kokkuleppe aspektid peale tri-, triloogi, kõik osapooled on teinud tohutu palju tööd selleks, et see tekst, vältimaks seda, et see tekst läheks taaslepitamisele. see on olulise tähtsusega tekst nii tööstuse kui ka keskkonnapoliitika jaoks Euroopas. suur tänu, proua Suil ja nüüd üks minut proua Tika. direktiiva privind emisiile industriaale visează reducerea emi-. tööstusheitmete direktiiv vaatleb võimalust vähendada äh, tööstus heitmeid viiekümne kahest tuhandest Euroopa Liidu ettevõttest tööstuspiirkondades. selle direktiivi äh, alla jäävad tööstusettevõtted peavad saama võimaluse luua selliseid tingimusi, millega on võimalik kasutada parimaid võimalikke tehnikaid. selleks peavad ettevõtted, keda see mõjutab, peavad välja tulema sellise investeeringute plaaniga, Eh, millega kaasajastatakse nende seadmeid selleks, et vähendada heitmeid. minu arvates peaks see direktiiv käima Euroopa tööstuspoliitikaga koos. direktiiv pannakse andma piisava paindlikkusega, nii et Euroopa tööstust saaks moderniseerida, säilitades meie tööstustoodangu ning tööjõu siin Euroopas, Euroopas samal ajal vähendades heitmeid komisjon peaks konsulteerima parlamendi ja liikmesmaadega juba esi, esmastes faasides, kui tullakse välja pakkumistega, millised oleksid emissioonide väärtused, arutades neid eh, enne, kui need lõpuks vastu võetud saavad. aitäh, Adriana ja viimane kõna, kõneleja on härra Martšinkevitš, üks minut. härra president, tahaksin puudutada kahte momenti. mängu tulemus on kolm-kaks, Holland võitis. ja nüüd ma tuleksin siis direktiivi juurde. me viime ellu Euroopa Liidu energiastrateegiat ja seetõttu on meil vaja vastu võtta see pakett selleks, et et tegeleda äh, tööstuskäitiste saastega. see puudutab muuhulgas äh, põletu, suurpõletusseadmeid, näiteks soojuselektrijaamades, äh, mis töötavad sööbaasil, aga ka elektri tootmiseks me eh, soovime, et eh, teatud liikmesriikides oleks võimalik kehtestada oma siseriiklik plaan, sest meie näiteks Poolas ei ole võimelised eh, aastaks kakskümmend kakskümmend kõiki neid eesmärke ja nõudeid täitma sest me peame tegelikult täielikult renoveerima kõik oma söebaasil töötavad soojuselektrijaamad ja sellise uue tehnoloogia massiline kasutuselevõtt on Poola energeetikatööstusele selgelt üle jõu käiv, eriti kui seda teha lühikeses ajavahemikus. tahaksin lisada et Poola soovib nii energeetika kui ka kliimapaketti eh, ellu viia, Poola toetab seda ja me oleme eh, igati nõus ja valmis eh, aastaks kakskümmend kakskümmend püstitud eesmärkidega. aitäh! meil on siin avatud mikrofoni käigus neli sõnasoovijat ja nüüd järgmisena üheks minutiks kolleeg Roitova. aitäh, president, ma olen veendunud, et kompromissini jõuti nõukogu ja parlamendi vahel ning see on äh, mõistlik lahendus selleks, et reformida tööstusheitmete poliitikat. Äh, siin on jõutud äh, poliitilise lahenduseni ning Tšehhi oma eesistumise ajal tegeles just erandite andmisega olemasolevatele põle-, tööstuskäitistele, mille puhul investeeringud ei ole väga lihtsad, eriti praegu kriisi ajal. ma väga pooldan seda, et äh, heitmete koguseid vähendatakse, aga see ei ole nii realistlik, arvestades ka riiklikke plaane, millega vähendada heitmeid nii, et uued piirväärtusi oleks võimalik täita kümne aasta pärast ma arvan, et uued ettepanekud, mis lähevad kaugemale kompromissist, tähendavad seda, et ümbersõnastatud äh,, ümbersõnastatud versioon lastakse lihtsalt põhjul. aitäh, härra Paska! suur tänu äh, võimaluse eest, lugupeetud äh, president, volinik, ma tahan toetada härra Krammeri raportööri jõupingutusi täita Euroopa Liidu eesmärke keskkonna vallas, teisest küljest ma mõistan millised on liikmesmaade mured. sest kui Euroopa Parlament form-, paneb paika ranged meetmed, võib see panna majandussituatsiooni palju raskemasse olukorda mitmetes riikides. milline on aktsepteeritav eh, hind keskkonna parandamine, eriti äh, tugevalt saastatud piirkondades, on põhjus, miks me peame jätkuvalt avaldama survet selleks, et kaasajastada tootmistehnoloogiaid, millega vähendatakse tööstusheitmeid ning meil peab olema konstruktiivne dialoog tööstuse esindajatega selleks, et jõuliselt äh, rakendada seda filosoofiat nende arenguplaanides. aitäh tähelepanu eest! kolleeg Kortinger, palun! bürokratieabbau vereinfachung bürokraatia vähendamine, tõhususe suurendamine, halduskoormuse vähendamine, see on dokument, mille, millega püütakse neid eesmärke saavutada. me peame tõepoolest vähendama bürokraatiat selleks, et olla oma tegevuses tõhusad. meil on vaja tõepoolest konkreetseid üle-euroopalisi reegleid selleks, et suuta kaitsta oma keskkonda, aga meil on tarvis ka Eh, sõltumatut kontrolliorganit, mis tõepoolest suudab omada ülevaadet ja kes teostab kontrolli. see on erakordselt oluline selleks, et tagada eh, ettevõtete jätkusuutlik tegutsemine energeetikasektoris muuhulgas tööstus peaks astuma samme selleks, et täita kõiki neid reegleid, mida me parima võimaliku tehnika kasutamise võtuga eeldame ja PREF dokumentide alusel. aitäh, kolleeg, nüüd saab sõna kolleeg Marinescu. mulțumesc, domnule președinte consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. see elimină diferențe. aitäh, härra president, minu arvates on kompromisstekst väga hea, sest see kaotab ära erinevused liikmesmaade vahel just selles mõttes, kuidas rakendatakse seadusandlust. toodi sisse ka võimalused el-, nendele LCP-dele, kes ei suuda täita oma standard äh,, äh neile kehtestatud standarde õigeks ajaks. oleme kehtestanud miinimumstandardid, millest peavad kinni pidama kõik äh, ettevõtted Euroopa Liidus. erandeid võib anda vaid äh, kehtestatud piirmääradest ning nendele viidatakse nendel juhtudel, kus äh, kulutused lähevad liig suureks, äh, arvestades äh, keskkonna, saavutatavat keskkonnamõju ja, ja tulemust. tuleb arvesse võtta ka majandusmõju, mitte ainult keskkonnamõju ja kõnelejalt võeti mikrofon. ja lõpuks proua Kohola, kes tundub viitavat, et ta soovib sõna võtta see märgib kahjuks kahe tuhande kaheksandal aastal jäi see kliimapaketi varju, kahju, kuid selleks on olul-, sest tegemist on olulise direktiiviga nii keskkonna kui tööstuse jaoks. et selle, selle tähendus ei oleks negatiivne, kui äh, meil poleks keskkonda, kus seda nautida kuigi direktiiv äh, käib ka tööstusvaldkonna alla, pole sedagi muude, puudutatud. kuigi me jõuame hea kompromissini, peavad ettevõtted äh, investeerima tehnoloogiatesse, mida tegelikult pole isegi olemas. proua äh, kõneleja, kõnelejad ei suuda teie tempol kuidagi püsida, nii et palun rääkige aeglasemalt. palun rääkige aeglasemaks, siis on võimalik teid ka tõlkida, aitäh suletakse tööstusettevõtteid liiga vara ja kulutused on olnud liiga suured. on aga hea, et kompromiss võtab arvesse vanade ja väikesemõõduliste tööstusettevõtete vajadu-, vajadused. on äh, kulutusi, mille telemine, äh, tegemine ei äh, suurenda oluliselt keskkonna seis, seisu, keskkonna seisukorda, sest praegusel hetkel kauble-, kaubeldavate kogustega on liiga suureks läinud. ja sellega oleme vaba mikrofoniga ühele poole saanud ning ja volinik Potočnik, te võib-olla soovite vastata nendele seisukohtadele, mida debatis välja on toodud. palun Uh, Need võtmepunktid, mis puudutavad keskkonnakaitset ja konkurentsi ja moonutusi, meil on vaja äh, järeldusi, mis äh, paneksid paika lubade tingimused ja heitmete limiidi väärtused. paindlikkus on endiselt võimalik, aga seda peab nüüd selgelt õigustama. komisjon võib koguda informatsiooni selle paindlikkuse kasutamise koha pealt kõige suuremad äh, reostajad, äh, tehased peavad paika panema äh, korralikud tehnikad aastaks kaks tuhat kakskümmend või siis sulgema aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks. Te ilmselt teate, et meie ettepanekus oli see aeg lühem. kõik need meetmed ja sätted, mis puudutavad järelevalve inspektsiooni ja läbipaistvust, muuhulgas tähendavad seda, et see pakett peaks vastu võetama selleks, et me saaksime edasi liikuda komisjon on kindlasti valmis aitama kõiki selle rakendamise protsessi käigus, aga olen korduvalt öelnud, et äh, ma ei ole äh, olnud kõhkleva seisukohal ega kavatse kunagi kõhelda äh, karistuste rakendamise koha pealt, kui see on vajalik. olen seda näidanud juba oma mandaadi esimesel poolel ja ma arvan, et võrdne mänguväli on selline oluline argument, mida kindlasti peab järgima. mis puudutab konkurentsi, siis loomulikult peaksime võitlema Euroopa konkurentsivõime eest ja loomulikult tahame me võistelda Hiinaga. aga mitte nende õhukvaliteedi standarditega. juba täna näeme me, et Euroopas on täna juba palju enneaegseid surmasid, mis, mille põhjustajaks on halvad õhutingimused ma arvan, et äh, oluline oleks anda tööstusele aega, et nad, need muudatused viiksid sisse oma tavapärastesse investeeringute kavadesse ja peaksime vaatama ka selle agenda positiivset külge. Äh, siin tuleb jällegi tehnoloogiline äh, boonus komisjoni ettepanek ei muuda fundamentaalselt kuuekümne kuuenda, üheksakümne kuuenda aasta režiimi see põhines põhjalikul mõjuhinnangul, mis leidis, et kahe aasta jooksul kaasas liikmesriike, tööstust, vabaühendusi. oluline on ka meenutada, et parimate võimalike tehnoloogiate äh, põhimõte võtab arvesse ka nende tehnikate rakendamise kulud. on oluline ka, et meil oleks täiendavad poliitikad, mis toetaksid tööstust, energiatehnoloogia kava, strateegia, eh, keskkonnatehnoloogiate tööprogramm raamprogramm seitse, konkurentsi innovatsiooniprogramm, struktuuri rahastamine ja nii edasi. nii et kokkuvõtteks äh, olen kuulnud täna seda, äh, tuleks kaitsta keskkonda, jääda konkurentsivõimelisemaks, jätkusuutlikkus, kulude vähendamine, töökohtade loomine, liiga palju erandeid, rangemad reeglid, suurem paindlikkus vajalik, äh, huvid ja õigused tasakaalus. see ongi just see, mille saame kompromissiga. fakt on see, et me tegutseme siin, et me tegutseme õiges suunas, äh, kus elukvaliteet on parem, äh, keskkond on tervem, äh, tööstus tegutseb võrdsematel alustel ja on olemas stiimulid uuteks innovatsioonideks. ma arvan, et ettepanek, mis meie ees laual on, mille suurepäraselt koostas raportöör, on ära teeninud teie toetuse ja sellel on kindlasti komisjoni toetus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 ma mõistan Ida-Euroopa sõprade muresid väga hästi, olen ise ka idasakslane. ma mõistan, et iga keskkonnakaitselist meedet, mida saab Lääne-Euroopas ellu viima, ei, ei ole võimalik lihtsalt niisama Ida-Euroopas rakendada. jah, selleks, et endale kõrget keskkonnakaitselist taset lubada, selleks peab olema piisavalt jõukas, see vastab samuti tõele jah, ma saan ka aru sellest, et meil on väga erinevad lähtepunktid. nüüd, kui keegi püüdis mulle siin selgeks teha, et parima võimaliku tehnika kasutamine ohustab konkurentsi, andke andeks, me peame siiski vaatama tõele näkku ja endale selgelt ütlema, et me suudame konkurentsis püsida ainult siis, kui me kasutame parimat võimalikku tehnikat. kes seda ei suuda, see jääb nii ehk nii konkurentsis kaotajaks. mitte keegi ei kavatse homme hommikust alates sulgeda tööstuskäitisi ega ka mitte nädala pärast, meil on ajavaru kuid kui keegi püüab mulle selgeks teha, et konkurentsi põhjustel tuleks eh, parima võimaliku tehnika kasutamisest loobuda, siis leian, et selline seisukoht ja lähenemine on vale. aitäh. aitäh, kolleeg Kraamer. õnnitlen teid suurepärase töö puhul. selle raporti üle hääletamine algab homme kell kaksteist, järgmine päevakorrapunkt ja see on ka õnneks täna viimane